God morgon och varmt välkomna. tere hommikust ja tere tulemast tänasele komisjoni koosolekule. meie päevakorras on mitmeid huvitavaid küsimusi ja loodan, et kõik on tähele pannud seda, et Estrella raport on meil päevakorras edasi lükatud. kuid alustagem siis äh, esimesest punktist, mis on juhataja teadaanded koordinaatorite koosolekust. eile pealelõunal toimus koordinaatorite koosolek ja me langetasime otsuse kolmest omalgatuslikust äh, raportist. üks on siis äh, üldhuvi sotsiaalteenuste äh, raport, selle sai ALDE fraktsioon, siis raport Eh, demokraatilistest väljakutsetest ja solidaarsutest, eh, solidaarsusest põlvkondade vahel. selle sai Rahvapartei ja lõpetuseks kolmas raport uute töökohtade väljaarendamine seoses eh, jätkusuutlik kestliku majanduse edendamisega ja selle said sotsiaaldemokraadid. ja me võtsime vastu ka soolise võrdõiguse strateegia alase otsuse ning otsustasime kutsuda kuus eksperti seda koostama. ma ütlen ka nende ekspertide nimed eh, proua Modamolin, proua Valde, proua Vassiljadus, proua Soleto, proua Felipe ja siis äh, ka üks ekspert Bulgaariast. nime teatab meile ALDE fraktsiooni esindaja ja kaks asendusliiget oleme samuti nimetanud juhul, kui mõni valitud ekspert ei saa osaleda. samuti otsustasime, et kuulamisel osaleb paneelil äh, siis äh, ähm, nii raportöör kui ka variraportöörid. mis puudutab rahvusvahelist naistepäeva, siis otsustasime et äh, me tähistame seda kuueteistkümnendal märtsil ja kaasame sellesse ka Deve ja Troa komisjonid. samuti kutsume meie komisjoni esinema uue inimõiguste voliniku ja Hispaania eesistuja esindaja kutsume kohale ka mõningate organisatsioonide esindajad, kes on läbi viinud põnevaid uuringuid, näiteks Dublin Foundationi esindaja, kes on läbi viinud uuringu elutingimuste parandamisest. samuti on Eve Ensle teinud e e tehtud ettepanek paluda siia Eve Ensle, kes on kirjutanud Vaagina monoloogid. ja siis töötada ka uute meediakanalite kaudu, Facebooki kaudu näiteks ja öö, ähm, küsimusi saab esitada ka interneti kaudu, see oligi põhiline strateegia, mille me paika panime naistepäeva tähistamiseks ja liikmetele antakse teada, milliseid samme on reaalselt ette võetud ja mida on juba ära tehtud. nüüd siis töökava aastaks kaks tuhat kümme. Ehm, on tehtud mitmeid uuringuid, nagu te teate, üks nendest on see, kuidas äh, on finantskriis mõjutanud naisi ja kuidas naiste tööhõive on sellega seoses mõjutatud. samuti oleme me otsustanud, et tuleks koostada uuring, millised on sotsiaalse turvalisuse garantiid rasedatele naistele. me ka rääkisime sellest, et kuidas hakatakse uut kaasotsustusmenetlust rakendama selles osas, et rahvusparlamendid nüüd seoses sotsiaal, subsidiaarsuspõhimõttega saavad teistmoodi äh, volitused ja meie koordinaatorite koosoleku otsesed need olidki. nüüd eh, kümnes punkt meie päevakorras, kus me räägime Madriidi delegatsioonist, selle me oleme lükanud päevakorra lõpuotsa ja nüüd läheme edasi eh, üheteistkümnenda päevakorraga, päevakorrapunktiga ja see puudutab äh, soolisi aspekti Horvaatia, endise Jugoslaavia, Makedoonia Vabariigi ja Türgi kahe tuhande üheksanda aasta eduaruandes. ja sellega seoses otsustasid koordinaatorid, et meie komisjon aitab kaasa ahveti laienemisraporti koostamisele ja konkreetselt tähendab see seda, et äh, komisjon teeb mõned muudatusettepanekud ja et äh, me siis need muudatused peame kokku panema resolutsiooniks ja üle andma välisasjade komisjonile. ja kui see resolutsioon täna heaks kiidetakse kolleegide poolt, siis antakse see väliskomisjonile juhataja poolt üle ja seda tehakse siis koos nende selle komisjoni liikmetega, kes samas on ka väliskomisjoni liikmed. me äh, selles resolutsioonis näeme praegu seitset erinevat paragrahvi, kaks neist on Horvaatiaga seotud ja nendes on rõhutatud, et eh, naiste jaoks peaks tööturul olema võimalused kättesaadavad, naised ei tohi olla diskrimineeritud tööturul ja me tervitame ka seda tõsiasja, et eh, üldiselt on tõstetud teadlikkust naistevastase vägivalla vastu võitlemise küsimuses, kuid rõhutame ka seda, et endiselt tuleb teha pingutusi selleks, et vägivalla ohvreid abistada. aga nüüd räägime edasi siis Jugoslaavia Makedoonia vabariigist, selle selles osas me ütleme, et tervitame uut seadusandlust, mis võimaldab võrdseid võimalusi, samuti nimetatakse, et kuigi nast-, naiste vastu suunatud vägivald on endiselt suur probleem, siis ähm, seadus seaduse järgi on naistel olemas võimalused ennast kaitsta, kuid endiselt tuleb selle küsimusega edasi tegeleda. ja Türgi osas me äh, tõdeme äh, seda, et naistevastane vägivald eksisteerib, eksisteerivad sundabielud ja seadusandluse rakendamise osas on puudujääke. ja Türgi osas lõpetame sellega, et OECD maade hulgas on Türgis naiste tööhõive üks madalamaid ja on oluline, et naiste majanduslik sõltumatus suureneks ja majanduslikud õigused suureneks. see oli siis lühidalt sellest, milliseid muudatusi me, muudatusettepanekuid tegeme ja nüüd siis annaksin sõna teile, et te saaksite öelda oma arvamuse. proua Kornelis, palun. tänan, juhataja mul on hea meel, et meil on mõningaid muudatusettepanekuid väliskomisjonile nende teemade osas. loomulikult on väga palju erinevaid teemasid, millega tegelevad selle parlamendi erinevad komisjonid ja kõigil neil teemadel on ka sooline aspekt olemas me ei saa arvamust koostada kõige osas, kuid me saame rõhutada, et sooline aspekt eksisteerib ja mis muudatusettepanekute seisukohalt on oluline. ja meie naistekomisjoni liikmetena ja teiste komisjonide liikmetena oleme üks tugevamaid soo-, siis äh, soolise süvalaienemise instrumente kõik need muudatusettepanekud tuginevad ju sellele, mis on kirjas eduaruannetes nende riikide kohta ja mina koordinaatori ning ähm, väliskomisjoni liikmena olen ka neid eruandeid koostanud ning loodan väga, et selle komisjoni liikmed laialdaselt toetavad neid aruandeid, see on esimene kord, kui me oleme sellises vormis seda tööd teinud ja loovitavasti ei ole see viimane. ja me võime süvalaiendamist edendada kõigis selle parlamendi komisjonides. aitäh, proua Kornelis. ma jagan teie arvamust, et selline töötamise viis on meie komisjoni jaoks väga positiivne ja see toetab meid selles, et me saame ka teistes komisjonides sooliste võrdõiguslikkuse küsimusi tõstatada. kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis hääletame ja ha haaratame plokina kõigi seitsme paragrahvi osas ja hääletamine toimub käe väljasiirutamisega, nii et kes on poolt, resolutsiooni poolt kes on vastu, erapooletuid. Eh, see resolutsioon on heaks kiidetud, tänan teid selle eest. meie päevakorra järgmine punkt eh, puudutab seda, kuidas eh, takistada inimkaubandust ja kuidas Äh, kaitsta inimkaubanduse ohvreid. selle taustaks äh, on see, et äh, kui Lissaboni lepe jõustub, siis inimkaubandusega seotud küsimused, mis varem on olnud kaas va-, ähm, või nüüd muutuvad need kaasotsustusmenetlusega käsitletavateks küsimusteks ja see annab parlamendile selles töös palju tugevama positsiooni. ja sellepärast, kui äh, Lissaboni lepe jõustub, siis äh, see ettepanek, mille komisjon on äh, teinud, asendatakse teise ettepanekuga, mille on koostanud libe komisjon ja selles äh, osas peab meie komisjon ka esitama oma arvamuse. on äh, siis kokku leppinud liibe ähm, raportöör ja meie raportöör proua Bauer, et äh, praegusel momendil me ei koosta mingit ettepanekut ega arvamust praeguse ettepaneku kohta, kuna me teame, et tuleb uus ettepanek ja ootame komisjonipoolset uut äh, ettepanekut ja siis otsustame selle kaasotsustusmenetluse kaudu. kuid meie arvates on väga tähtis, et parlament võimalikult varaleses etapis avaldaks oma seisukoha inimkaubanduse küsimustes äh, nii et juba uue e, eelnõu ettevalmistamisel saaks neid arvestada. sellepärast e, on nii liberaportöör kui ka meie vastutav raportöör otsustanud koostada suulise küsimuse ja see on parim tegutsemisviis praegusel etapil ja seepärast oleme otsustanud eh, esitada kaks suulist küsimust komisjonile ja nõukogule ja Liibega on selles osas kokku lepitud ja siis tuleb resolutsiooni tekst, aga täna siis arutame kaht suulist küsimust. ja nüüd siis annaksin sõna proua Bauerile, kes eh, annab teile teada, kuidas töö nende kahe suulise küsimusega on läinud. palun, proua Bauer. köszönöm szépen elnök asszonynak, hogy eh, gyakorlatilag eh, leírta. Suur aitäh. ma tahaksin teid tänada selle eest, et te andsite väga hea ülevaate olukorrast see teema äh, äh, käib sellise menetluse alla, millega me eriti tuttavad ei ole ja sellega seoses on tekkinud ka terve rida probleeme. raamotsuse ettepanek jõudis parlamenti õigeaegselt ja seetõttu me oleksime äh, võinud otsustada ka nõuandemenetluse kasuks siis oleks nõukogu saanud selle raamotsuse vastu võtta juba järgmise paari päeva jooksul. ent oli selge, et Lissaboni leping peatselt jõustub ning seetõttu äh, kodanikuvabaduste komisjon ja parlament leidsid, et me peaksime siiski valima kaasotsustusmenetluse seega selles raportis äh, me leiame, et tuleks kaasata ka see, mis meie arvates peaks olema raamotsuses, see, need küsimused, mis on meie jaoks olulised ja seetõttu me otsustasimegi selle teemaga tegeleda ühiselt Kodanikuvabaduse komisjoniga. Te teate, et tegemist on tõhustatud koostöömenetlusega äh, libekomisjoniga ma olen teinud koostööd proua Hetiga libekomisjonist ja see koostöö on olnud väga konstruktiivne. libekomisjon kavatseb selle teksti vastu võtta täna pärastlõunal, aga meie seda veel ei tee menetlus on uus, see on meile äh, tundmatu ning äh, seetõttu asjad ei kulge päris ladusalt. küsimused äh, on üsna põhjendatud aga rohelised on tõstatanud ka paar küsimust, äh, mitte just niivõrd menetluse kohta, kuid selle töö iseenda kohta. meil ei ole olnud eriti palju aega selle teemaga tegeleda ning seetõttu me kohtusime kõigi raportööridega mõlemast komisjonist äh, jällegi tegemist on e e, e- mitte väga tavapärase toimimisviisiga, aga ainult niimoodi me saime konsultatsioone kiirendada. nagu ma ütlesin, rohelistel on mõningaid probleeme, aga ma siiski loodan, et need probleemid olid tingitud põhiliselt arusaamatustest. on väljendatud mured selle üle näiteks, et kes saab õiguse esitada täiendavaid küsimusi. me leiame, et see on küsimus, millele tuleb, millega, millele tuleb tähelepanu pöörata, mis tuleb lahendada. meie uurimused, äh, rahvusvahelise tööorganisatsiooni poolt läbi viidud uurimused on kõik tõstatanud äh, küsimu-, küsimus äh, nõudlusest ning äh, ma tahaksin, äh, et kõik äh, variraportöörid selle nõudluse küsimusega tegeleksid. niisiis ma soovitaksin seda teksti meie komisjonile. aga nüüd, kui rääkida teksti lõppversioonist, siis see on pisut pikem ja pisut keerulisem. ma arvan, et me peaksime siiski suutma selle teksti osas kokkuleppe saavutada. kõik raportöörid ja variraportöörid on juba selle teksti osas nõustunud ning ma loodan, et ka komisjoni liikmed seda teevad. samuti tahaksin tänada Carolini meie personali hulgast, kes mind selles töös väga aitas, aitäh! tänan, proua Bauer, selle selge ülevaate eest ja selle selgituse eest, mis puudutab seda uut ja natukene erilist töötamise viisi ehk siis mõlema komisjoni raportöörid on juba varakult kaasatud töösse. nüüd siis annaksin teile sõna, kui kellelgi on sõna soovi, aga kui mitte, siis me võiksime heaks kiita mõlemad suulised küsimused. ja nüüd oleme siis kokku leppinud suuliste küsimuste osas. Jag föreslår att vi kan rösta om båda munt- ma teen ettepaneku, et me hääletaksime üheaegselt mõlemat suulist küsimust. Need, kes poolt on, need palun sirutage käsi äh, üles. kes on suuliste küsimuste poolt? Äh, vastu, erapooletud? Äh, tundub, et mõlemad suulised küsimused on heaks kiidetud ja õnnitleme proua Bauerit, kes on teinud ära suure töö koos kodanikuvabaduste komisjoni siis äh, variraportööridega ja nüüd järgmine punkt meie päevakorras, mis on rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmed. ja meenutaksin komisjoni liikmetele, et see raport, mille me varem olime koostanud, lükkas täiskokku tagasi seitsmendal mail kaks tuhat üheksa ja kuueteistkümnendal juulil otsustasid meie koordinaatorid, et tööd tuleb jätkata selle raportiga ja me nimetasime proua Estrella vastutavaks raporti eest. me arutasime viiendal novembril seda küsimust ka oma komisjonid ja äh, meie koosolekul osalesid ka Tööhõiveministeeriumi esindajad ning otsustati, et kaasotsusmenetluse alusel ei saa nõukogu anda oma seisukohta pärast seda, kui esimene lugemine on toimunud. ja täna me arutame proua Estrella raportit. ja nüüd annaksin sõna proua Estrellale, kes annab meile ülevaate, palun. Obrigada, senhora presidente, caras e caros colegas. Uh... Suur aitäh, ma tahaksin sissejuhatuseks tänada teid selle eest, et te olite nõus päevakorda muutma. nii et, et ma tõesti saan siit istungilt lahkuda varem, et õigeks ajaks Lissaboni jõuda Äh, mul on äh, nimelt äh, Lissabonis kohtumine, mis puudutab Lissaboni lepingu rakendamist. tänu teile saan ma seal nüüd osaleda. samuti tahaksin kasutada võimalust ning tänada kõiki variraportööre, kes on andnud oma panuse sellesse raportisse, raportisse, mida ma nüüd teile kohe tutvustan. viimase paari kuu jooksul olen mul olnud terve rida kohtumisi äh, raportööride, asjast huvitatud osapooltega, majandus- ja sotsiaalkomitee liikmetega, nõukogu liikmetega, ametiühingute esindajatega, samuti naisõiguste organisatsioonide esindajatega. niisiis, ma olen tõesti püüdnud ära kuulata kõigi asjast huvitatud osapoolte arvamust selle raporti äh, koostamise käigus, see raport puudutab siis äh, direktiivi muutmist kui jätta välja Rahvapartei fraktsioon, siis kõik teised fraktsioonid on teinud ettepanekuid ning ma olen need ettepanekud ka üritanud äh, oma teksti sisse panna ma sooviksin äh, saavutada niivõrd laiapõhjalist konsensust kui võimalik, äh, sellist teksti, mis vastaks nii perede kui ka naiste ootustele ning äh, mis suudaks toime tulla ka nende väljakutsetega, mis seisavad ühiskonna ja laste ees. me elame praegu üsna keerulisel ajahetkel, seda ei saa eitada, aga see õigusakt tegelikult äh, ei puuduta ainult äh, seda nädalat või järgmist nädalat, see puudutab järgmist paarikümmend aastat. Äh, äh, direktiiv on juba seitsmeteistkümne aasta vanune. see tähendab seda, et see õigusakt, mis selle direktiivi asendab, ilmselt on ka jõus üsna pikka aega, võib-olla mitu aastakümmet ja seetõttu peame me lati üsna kõrgele seadma. me ei tohiks äh, vaadata vaid äh, lähitulevikku, me peaksime silmas pidama siis järgmist paari aastakümmet. Te ilmselt äh, olete tuttavad juba peamiste teemadega, mis selles raportis kajastamist leiavad muudatusettepanekuid on esitatud seitsekümmend kolm, põhiliselt nad puudutavad äh, raseduspuhkust, äh, selle tõstmist neljateistkümnelt nädalalt kahekümnele nädalale, see on minu enda muudatusettepanek. ma tahaksin sellega seoses öelda, et ma olen kõnelenud väga paljude inimestega, kes esindavad erinevaid poliitilisi äh, seisukohti ning eh, nende kõneluste tulemusena ma tõesti saan üles näidata üsna suurt paindlikkust. kui enamus minu ettepanekut ei toeta, siis ma eh, vähendan seda arvu siis emaduspuhkuseks. me näiteks võiksime öelda, et üks osa sellest puhkusest läheks siis emale ja üks osa sellest siis ükskõik kummale vanemale näiteks meil võiks olla siis kaheksateistnädalane äh, emapuhkus ja siis ülejäänud kaks nädalat oleks siis mõeldud äh, isale. meil on samuti ettepanekuid, kus on välja pakutud selle puhkuse pikkuseks kuusteist nädalat ja ühtekokku võiks see puhkus olla kuni kakskümmend nädalat, seda tingimusel, et et ka siis lapse isa võtab vähemalt kaks nädalat vanemapuhkust. see on äh, seotud juba näiteks sellega, mis paljudes riikides juba kehtib, nagu Hispaanias, Portugalis, Rootsis, kus äh, vanemapuhkuse jagamine vanemate vahel juba eksisteerib Äh, ja igal paaril on siis endal õigus otsustada, milline oleks nende puhul kõige parem lahendus. loomulikult äh, on äh, mõte selles, et ka koduseid töid siis partnerite vahel võrdselt jagatakse. nii et oleks võimalik tööelu ja eraelu ühitada äh, ähm, ma tutvusin selle, mulle esaldati üks uurimus üsna hiljuti ja ma pole seda veel üksikasjalikult jõudnud läbi lugeda, tegemist on siis äh, Rootsi, ühe Rootsi instituudi poolt korraldatud uurimusega, kus öeldakse, et naised ei ole kõrgetel ametikohtadel äh, ärisektoris, samuti äh, öeldakse siin, et pikem äh, ema, emapuhkus, mida pikem see puhkus on, seda väiksem on tõenäosus, et naine karjääriredelil tõuseb niisiis, kui siin nüüd ridade vahelt lugeda, siis äh, võib seda tõlgendada niimoodi, et rasedus on karjäärile takistuseks. loomulikult asi ei ole ainult emaduspuhkuses, mis siin äh, olukorda mõjutab. Äh, tegemist ei ole ainsa asjaga, millega me peame arvestama, kui me räägime meeste ja naiste võrdsetest võimalustest, me peame edendama sotsiaalset äh, infrastruktuuri, see tähendab lasteaedasid, mis võimaldaks naistel siiski täiel määral oma õigusi ära kasutada. Äh, muuhulgas on naistel õigus olla ka karjäärile, ilma et nad ennast selle pärast süüdi peaksid tundma ei saa lubada seda, et me paneme naised valiku ette, kas olla emad või olla siis äh, professionaalid, teha tööd, me peame mõlema äh, valiku neile võimaldama samaaegselt. ma äh, läheksin nüüd järgmise olulise teema juurde Äh, täispalga äh, äh, maksmise esi-, maksmine esimesel kuuel nädalal pärast sünnitust. Need kuus nädalat on äärmiselt olulised, et naine saaks sünnitusest toibuda seega Äh, tuleb naisele nende kuue nädala jooksul maksta ikkagi palka ja kui see ei ole võimalik, siis vähemalt äh, kaheksakümmend viis protsenti tema endisest palgast tuleb talle maksta. Äh, pered ei pea kannatama selle pärast, et nad on otsustanud saada lapsi. tegemist on sotsiaalse õigluse valdkonda kuuluva küsimusega me üritame siin Euroopas ju sündimust ikkagi suurendada. on esitatud ka muudatusettepanekuid, mis lubavad siis emapuhkust teatud tingimustel pikendada, näiteks kui naisel on vaja rohkem aega rasedusest toibumiseks või kui naised töötavad kodus Äh, vara, varem äh, sellistele naistele need õigused ei laienenud. nüüd järgmine äh, teema on kaitse koondamise eest sellest hetkest alates, kui naine teatab, et ta on rase kuni siis kaheteistkümne nädalani pärast sünnitust. nüüd üleajatöö ja, ja öösel töötamine peaks kindlasti olema välistatud ning äh, need kaitsemeetmed peaksid äh, arvestama siis ka adopteerimisjuhtumitega. riskide hindamine töökohal äh, on samuti oluline selleks, et tagada naiste reproduktiivne tervis naistel peaks samuti olema õigus äh, äh, iga, iga päev äh, siis rinnaga toitmisele, selleks tuleks neile eraldada vaba aega töö juures. seda on soovitanud Maailma Tervishoiuorganisatsioon. samuti tahaksin öelda, et see ettepanek, mis puudutab direktiivi muutmist, laiendab õiguslikku alust. artiklid sada kolmkümmend seitse ja sada nelikümmend üks on siin siis ühendatud, tagamaks võrdseid võimalusi see tähendab siis, et direktiivi läbivaatamise tulemusena selle direktiivi ulatus laieneb. seega on meil võimalik võimalik äh, teha muudatusettepanekuid, mis on suudatud ka pereelu ja tööelu ühitamisele. mul on plaanis äh, luua äh, uus paradigma töötavate emade ja isade jaoks varem vaadeldi naisi alati kui äh, kedagi, äh, kelle peamine fun-, funktsioon oli sünnitada lapsi ja neile ei omistatud samu kutsealaseid õigusi nagu meestele. lõpetuseks kutsuksin kolleege üles tegema tööd selle nimel, et me saaksime kõige parema lahenduse, et me suudaksime vastata perede, laste ja ühiskonna ootustele ja ärge palun unustage, et see direktiiv ei puuduta mitte üksnes rasedate tööliste või rinnaga toitvate emade kaitsmist, äh, nende tervise kaitsmist. see äh, puudutab ka võrdseid võimalusi. tänan, proua Estrella selle ülevaate eest ja minu sõnasoovijat kõnelejate nimekirjas on esimene proua Lulling, pärast seda proua Lukas. palun, proua Lulling. Euh, euh, euh, äh, võib-olla meie variraportöör proua Zabovska peaks kõigepealt sõna võtma ja siis mina. proua Zabovska, palun suur tänu. ma tunnistan, et ähm, ma ei olnud valmis, et me selle raportiga kohe päeva alguses tegeleme, nii et vabandan selle pärast. aga ma ei näe raportöörilt siit uut raporti eelnõud, ma koostasin tabeli ja püüdsin võrrelda varasemat tagasi lükatud raportit uue raportiga ja põhimõtteliselt on need tekstid identsed. muudatused on niivõrd väikesed, et äh, et äh, Rahvapartei peab ütlema, et meie ei ole me, näinud siin tekstis mingeid olulisi edasiminekuid ega arenguid. ja on tõesti kahju, et äh, raportöör ei ole arvestanud äh, meie kommentaaridega, mida me oleme väljendanud korduvalt arutelude käigus. raportis on kolme tüüpi äh, puhkusi ja ma arvan, et see tekitab üsna sellise segase efekti. ning äh, isegi kui on tarvis käsitleda sugudevahelist võrdsust, nagu proua Strela õigustatult ütleb, pean ma siiski ütlema, et see raport puudutab äh, eeskätt emapuhkust ja rasedate kait-, emade kaitset pärast sünnitamist. Euroopa Komisjon samuti koostab praegu direktiivi ja praegu sotsiaalpartnerite vahel toimuvad samuti arutelud, mis äh, puudutavad perepuhkust. ja komisjonilt on selle kohta tulemas raport. proua Estrella oma raportis ütleb, et selle koostamisel on ta pidanud arutelusid nii nõukogu kui ka komisjoni kui ka teiste organisatsioonidega. meie fraktsioon on samuti kohtunud äh, nõukogu ja komisjoniga ja arutanud asju nendega. samuti oleme kohtunud äh, naiste ja perede organisatsioonide esindajatega ning meie järeldus on, et äh, selles raportis me ei peaks hakkama omavahel kombineerima neid kolme erinevat tüüpi puhkust ja muutma olukorda segasemaks. rahvapartei on teinud ettepaneku, et meil oleks tarvis kaasaegset dokumenti, nagu ütles ka raportöör, meie eesmärk peaks olema, et me aitame naisi. me tahame kaasaegsemat äh, lähenemist emadusele, äh, sellist lähenemist, mis on suunatud tulevikku. ja kahjuks ma pean ütlema, et minu arvates praegune raporti versioon ei vasta nendele ootustele ja seepärast me võiksime arutada seda raportit, kui meil on olemas kõigi kolme direktiivi tekste emaduspuhkus, perepuhkus ja isapuhkus. ja sealt edasi saaksime hakata liikuma lahenduste suunas. ma ei tahaks, et tekib selline olukord, kus täiskogu peab raporti uuesti tagasi lükkama. tänan, proua Zaborska. järgmine inimene kõnelejate nimekirjas on proua Lukas, siis olen järgmisena mina ja pärast mind proua Poskurt, aga nüüd annaksin sõna proua Lukasele, palun. Thank you very much uh,, madam chair. suur tänu, proua esinaine. mina leian, et Rahvapartei on vähenemuses ja toetan proua Estrello Testrela raportit ja ma tõesti tean, et ta on põhjalikult konsulteerinud. parlamendis tema ülesanne ongi välja selgitada, kus on enamus ja ma arvan, et enamus ongi just selle liini taga, millest tema on lähtunud. ja ma arvan, et sellepärast on täiesti õigustatud, et ta läheks sellise raportiga täiskogu ette. õigusliku aluse laiendamine äh,, direktiivi rakendusala laiendamine ja nii edasi, see on täiesti parlamendi õigus ja ma arvan, et see on õigustatud. rahvapartei ütleb, et me peaksime kasutama kaasaegset lähenemist äh, isadusele ja emadusele ja ma arvan, et äh, kaasajastamine tähendabki sellist kombineerimist nende erinevate puhkuste vahel, mille proua Stella on välja pakkunud. me teame, et makse peab olema kohustuslik. ja parlamendis me eh, tihti räägime ideaalidest nagu parem töö ja eraelu tasakaalustamine ja nii edasi, aga kui me jõuame konkreetsete näidete juurde, kuidas seda hõlbustada, siis tihti võib juhtuda, et me astume hoopis sammu tagasi ma arvan, et sotsiaalpartnerid samuti soovivad eh, progressiivsemat poliitikat ja usun, et käesolevas raportis on sellega arvestatud. see aitab paremini tasakaalustada töö ja eraelu. see ei juhtu iseenesest, me peame astuma konkreetseid õiguslikke samme ja siin seda pakutaksegi välja. tervitatavad on ka need sätted, mis puudutavad eh, rinnaga toitmist umbes viisteist tagasi mind valiti kohalikku omavalitsusse ja eh, mind tegelikult visati eh, sealt välja ja häbistati, sellepärast et mina olin otsustanud eh, Riinaga toita oma last ja öeldi, et see on häbiväärne ja ma rikun omavalitsuse reputatsiooni. emaduspuhkuse kestuse kohta proua Estrel on öelnud, et arvestades, et kaheksateist nädalat juba on paljudes liikmesriikides, siis neljanädalane äh, kasv on äh, vägagi tagasihoidlik ja kindlasti on äh, riike, sealhulgas minu oma, mis on ambitsioonikamad ja seepärast meie teeme muudatusettepaneku kakskümmend neli nädalat me leiame, et kakskümmend neli nädalat oleks progressiivsem. ja tõesti loodan, et me suudame tagada koostöö ka kolleegidega tööhõivekomisjonis ja ma palun seepärast kolleege meie komisjonist, pidage dialoogi ka tööhõivekomisjoni liikmetega, et täiskogul võiks oodata positiivset hääletust. aitäh! suur tänu, proua Lukas ja nüüd on mul kirjas, et ma ise sooviksin mõned küsimused ehitada ja mõned kommentaarid samuti. alustaksin sellest, et kui siin tekstis kirjutatakse kohustuslikust puhkusest, siis minu küsimus on, et kas me saaksime selle asemel, et me rääksime kohustuslikust puhkusest, eh, kuidagi kasutada sõna eh, õigus, selle asemel, et kasutada sõna kohustus ja see kehtib minu arvates nii emade kui isade pool. meie nägemuses peaks olema töövõtjate õigus see puhkus välja võtta, kuid sõna eh, kohustus kohustuslik ei ole kindlasti siin õige sõna, sest puhkuse väljavõtmine peaks olema õigus minu nägemuses ja selle taustal omakorda on soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv, ehk teiste sõnadega, see ei pea olema kohustuslik, vaid inimene valib ise, tal on õigus selleks. ma mõistan, et selle sõna kohustuslik tagasi Äh, taga, on see mõte, et see oleks nagu teatud kindlalt kaitse, aga minu meelest võiks läheneda hoopis nii, et inimene ise saab kasutada oma õigust siis, kui tal on vaja seda puhkust. ja lisaks sellele tahaksin arutada veel teksti äh, seda kohta, kus räägitakse kuuenädalasest kohustuslikest, kohustuslikust emapuhkusest. kui seal säilitatakse sõna kohustuslik, siis äh, tähendab see ju seda, et esimese kuue elunädala jooksul saavad puhkuse välja võtta ainult emad. aga minu meelest äh, peaksimegi jällegi lähenema soolise võrdõi-, võrdõiguslikkuse seisukohast, see on oluline võrdõiguslikkuse signaal, et lapsed on nii ema kui isa vastutusel ja et emapuhkus ei ole kohustus, vaid et ka see on kõigest või, või õigus siis kas emale või isale see puhkus välja võtta. on tehtud uuringuid, mis näitavad seda, et neis riikides, kus on võimalik isapuhkust võtta, on ka tulevikus soolise võrdõiguslikkuse küsimused tunduvalt olulisemal positsioonil ja me oleme teadlikud, et nii mehed kui naised saavad osaleda tööturul, olla aktiivsed sotsiaalses elus, pereelu elada ja on ju selge, et äh, paljud naiste seisukohalt, kes tööturul osalevad, äh, on ju see ka töö, mida tehakse tasuta perekonnas. ja mõned uuringud on ka näidanud, et äh, kui isale võimaldataks olla lastega kodus juba väga varasel lapse eluperioodil siis on nad nõus ka tulevikus võtma tunduvalt suurema vastutuse selle tasuta töö tegemise eest, mida tehakse kodus, olla, siis on isad aktiivsemad äh, nii kodus kui üldse pereelu osas. kõik see ju rikastab elu mitte ainult laste seisukoha pealt, vaid mis on oluline nii mõlema soo seisukoha pealt, nii äh, emade kui isade seisukoha pealt. ja see toetab meie elu selles mõttes, et me saame nii tööl käia, meil võib olla sotsiaalne elu ja siis on meil ka hea pereelu. nüüd rinnaga toitmise osas ma mõistan ja toetan proua Lukase seisukohta. Nende Mm, naiste osas, kes otsustavad last rinnaga toita ja see on nende enda otsus, kui kaua nad soovivad seda teha ja see on kindlasti väga oluline nendele emadele, kes soovivad last rinnaga toita. tekstis on viide ka Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitusele aastast kaks tuhat kaks, kus öeldakse, et et lapse toitmise parim viis on rinnaga toitmine vähemalt kuus kuud. ja ma ise ka rõhutaksin, et rinnaga, et rõhutaksin, et äh, rinnaga toitmine on oluline, aga seda küsimust oleme me ka laiemalt arutanud seoses äh, sellega, et paljudes arenguriikides on sellest tulnud kommertsküsimus, kuna müüdi rinnapiima asendajad ja et ähm, seda rinnapiima asendajat ei olnud äh, raha inimestel osta piisavas koguses, ehk seda lahjendati liiga lahjaks ja lapsed ei saanud piisavalt toitaineid. ja seda arutelu me pidasime just seoses lastega arengumaades. aga nii, nagu see tekst praegu näib, minu jaoks ähm, see kuidagi nagu süüdistab neid naisi, kes mingil põhjusel ei saa oma last rinnaga toita. minu arvates peaksime me rõhutama küll, et rinnaga toitmine on oluline, kui emad saavad rinnaga last toita, aga mina arvan, et Euroopa Liidu poolt ei peaks rõhutama seda, et kuus kuud tuleb imetada, vaid see peab olema ka naise vaba valik sest on olemas naisi, kes ei saa oma last toita rinnaga kuus kuud ja ma ei soovi, et direktiivi eelnõu saaks tõlgendada nii, et äh, need lapsed ja emad, kes seda ei tee, oleks kuidagi kehvemal positsioonil. kõigil lastel peab olema ühtmoodi lähtekoht ja ühtmoodi võimalused ja see ei peaks kuidagi jääma nii kõlama, et nendel lastel on kehv tervis tulevikus või midagi sellist. Need olid minu seisukohad ja muidugi saame me neid küsimusi edasi arutada ja eriti sõna kohustuslik ja räägime selle asemel hoopis õigusest eh, puhkusele. nüüd proua Poskurt, siis proua Lulling. palun, proua Poskurt voorzitter uh, ik wil beginnen met uh, toch eventjes in herinnering te brengen dat. suur tänu. kõigepealt tahaksin meenutada, et eh, täiskogu ei lükanud seda raportit mitte tagasi, vaid pigem lükkas selle edasi. selleks, et me saaksime selle üle veel arutada ja seepärast tahaksin tänada raportööri proua Estrelat selle eest, et ta on maha istunud kõikide fraktsioonidega ja püüdnud seda raportit paremaks muuta. ja ma leian, et see on paremaks muutunud. kindlasti on see hea lähtepunkt, kust edasi minna. loomulikult kaasajastamine on oluline põhimõte ja see ei puuduta mitte ainult äh, emasid, vaid ka isasid, äh, elukaaslasi ja nii edasi. me ei saa unustada, et äh, sellel pildil on ka teisi inimesi. olen nõus ka proua Svensoniga selles osas, mida ta ütles sõna kohustuslik kohta võiks välja pakkuda õiguse ja see oleks äh, mõistlik muudatus. ja ma tõesti loodan, et me suudame kokkuleppele jõuda ja selle raporti vastu võtta. ei tohi unustada, et see on nii paljude inimeste huvides, emad, isad, elukaaslased ja me peame tegema midagi nende jaoks aitäh, proua Poskut. nüüd edasi proua Lulling ja siis äh, proua Klaas. aitäh. võib-olla ma peaksin alustuseks meelde tuletama, tegemist on äh, direktiivi eelnõuga, mille eesmärk on parandada rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutust ja töötervishoidu. see ei ole teine raport eelnõu, see on lihtsalt eelnõu. nii et äh, ma peaksin ütlema, et äh, proua Estrella on üles näidanud äh, erakordset äh, andekust äh, ja on äh, siia raportisse sisse võtnud terve hulga asju, millel ei ole teemaga midagi pistmist. see ei ole reso-, resolutsioon või mingi ostunimekiri. lõppkokkuvõttes me peame ju saavutama õigusliku juriidilise teksti, sellise, mis oleks kohaldatav kõikides liikmesriikides ja sellised ettepanekuid meid äh, taolises suunas liikuda ei aita. me ei tohiks teha muudatusettepanekuid lihtsalt äh, muudatusettepanekute enda pärast. ma ei tea, kui palju raha äh, kulutatakse sellistele ettepanekutele, mida ei saa üldse kohaldada selliseid ettepanekuid saavad teha inimesed, kes ei jaga midagi tööõigusest ega sellega seonduvast. siin on terve hulk vastuolusid, ebajärjekindlust ja nii edasi, nii et minu ettepanek oleks tagasi kirjutuslaua taha ja me peaksime keskenduma oma eesmärkidele, mis on selle direktiivi eelnõu eesmärk kui ma olen kuulanud siin teisi kõnelejaid, eriti teid, äh, proua eesistuja, siis mul tekib vahel mulje, justkui ma ei elakski samal planeedil. sest äh, ei saa unustada, et äh, rasedaks jäävad naised, mitte mehed, sünnitavad naised, mitte mehed. ja teie mõtlete siin vaid äh, isaduspuhkusele, meeste kaitsmisele ja nii edasi, rohkem kui naistele. ja see, mille te välja pakute, on äärmiselt ohtlik. eriti see, et ei peaks olema kohustuslikku puhkust. me oleme võidelnud kakskümmend või kolmkümmend aastat selle pärast. mina koostasin esimese raporti mm, emade kaitse kohta kuuekümne kuuendal. ja meie võitlesime selle eest, et äh, naistel oleks kohustuslik äh, puhkus pärast äh, sünnitust ja nüüd te justkui tahate kõigest sellest loobuda. nii et ma arvan, et peaksite hoolega selle üle mõtlema mida te saavutate taolise ettepanekuga, peaksite mõtlema riskidele, mida te tekitate sellise tekstiga. selline tekst ei toimi, seda ei saa kohaldada ja nagu ma ütlesin, tagasi kirjutuslaua taha ja uus tekst. kuigi tundub, et mina olen siin vähemuses, aga kui komisjon tõesti enamuses tahab äh, sellise teksti vastu võtta, selle heaks kiita, siis edu teile! ja äh, edu teile ka lepitusmenetluses, kui me sinna jõuame. mina omalt poolt äh, püüan teha kõik selleks, et taoline ettepanek läbi ei läheks ja et nõukogu ja komisjon sellega ei nõustuks. meie komisjon muutub naerualuseks. meid niigi tihti ei võeta tõsiselt, aga kui me selliste asjadega välja tuleme, siis nõukogu ja komisjon ei võta meid ammugi enam tõsiselt. miks me ei keskendu emade kaitsele, sest raseduse ja sünnitusega sotsiaalpartnerid praegu peavad läbirääkimisi ka isa puhkuse üle, on juba läbirääkimisi pidanud vanemapuhkuse üle, äh, on olemas äh, ka resolutsiooni tekst, nii et äh, saab olema parem seadusandlus ka selle kohta. miks te tahate siia nüüd jällegi uuesti kõik kokku panna ühte patta, tekitada asja, mida ei ole võimalik rakendada, nii et veel kord, tagasi kirjutuslaua taha, koostame normaalse teksti, keskendume asjadele, mis tõesti on siin olulised, aga kui te tõesti leiate, et selline tekst on sobiv, siis edu teile! tänan, proua Lulling, nüüd äh, proua Klas ja siis proua Peres. aga nüüd proua Klas, palun! Äh, suur aitäh, eesistuja. ma arvan, et äh, ma võiksin jätkata sealt, kus proua Saborska lõpetas, me äh, käime muudkui ringi ratast, räägime asjadest ikka ja jälle ja tulemuseks on see, et mitte miski paremaks ei muutu vaatame asju, mis on tõesti olulised. meie komisjonis on nüüd uusi liikmeid ja ma kutsuksin neid äh, uusi liikmeid siin komisjonis üles äh, vaatama nende, neid asju, mis tõesti on olulised, mis on põhilised. Äh, kus oleks vaja edendada võrdseid võimalusi? tegelikult ma ei saagi lisada midagi sellele, mida Astrid Lulling juba ütles, nimelt meie siin naistena loobume millestki, mida me ei tohiks, äh, mida me ei tohiks ära anda. Äh, midagi, millest me tegelikult ei saa loobuda, ainult naised on võimelised sünnitama. Äh, see ei ole midagi sellist, mida me saaksime teistega jagada. see direktiiv puudutab äh, rasedate töötajate ja hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate tervist äh, töökohal. ja mida me teeme praegu, me lahjendame seda dokumenti, sest me toome siia mehed sisse, aga seda ei saa teha. loodus on äh, paika pannud, nii et, et see ei ole võimalik. niisiis, ma arvan, et me peaksime Äh, jääma nende õiguste juurde, mille eest meie eelkäijad siin parlamendis on võidelnud. me peame vaatama selle, seda, kuidas säilitada seda, mis on juba saavutatud ja kuidas seda veelgi laiendada. Äh, on ka teisi küsimusi, mida sellega, äh, kõigega seoses võiks arust, arutada. näiteks selline küsimus, kas Euroopa üldse peaks sellel teemal õigusakte vastu võtma Euroopa Liidul on erinevad sotsiaalkindlustussüsteemid, kui äh, kas see on üldse selline küsimus, mille üle Euroopa Liit peaks otsustama, näiteks Luksemburgis on rasedate töötajate kaitse midagi, mis tagatakse läbi maksustamise, minu äh, koduriigis tegelevad sellega ravikindlustusfirmad tööandjad on arvestanud, et see läheb kõigile maksma seitsesada miljonit eurot, ka sellega tuleb arvestada. me e, e, praegu ehitame siin e, nii-öelda katust õigusloomehoonele, mida ennast ei ole veel olemaski. nii et, et kui me tahame jätkata seda tööd, mida me eelmise direktiivi vallas oleme teinud, siis me peame tõesti asjale lähenema väga ettevaatlikult. me peaksime olema õnnelikud selle üle, et nüüd on meil Lissaboni leping, mis tõesti suurendab parlamendi õigusloomealaseid volitusi, aga me peame käituma ka vastutustundlikult, kui me hakkame neid uusi volitusi kasutama. seetõttu ma kutsuksin kõiki kolleege üles seda ka tegema tulevikus, aitäh! tänan, proua Klas. nüüd proua Garcia Perez ja siis proua Oviir. proua Garcia Perez, palun. Bueno, lugar... aitäh. kõigepealt ma arvan, et me kõik siin komisjonis oleme ühel meelel selles osas, et meil on kohustus äh, seda direktiivi rakendada. nõus ei ole ma ka sellega, et mõned inimesed arvavad, et osad meist käituvad vastutustundlikult ja osad vastutustundetult. minu arvates äh, tuleks mõista erinevaid seisukohti. mina suudan seda teha aga ma ei saa nõustuda sellega, et teised siin väidavad, et minu seisukoht on kuidagi ohtlik või siin on veel kasutatud muid sõnu selle kirjeldamiseks. ma arvan, et me peaksime suutma siis üksteise erimeelsusi austada, loomulikult need erimeelsused on olemas, aga nendest tuleb lugu pidada. me kõneleme siin direktiivist, mis puudutab emapuhkust, emadust, kõik me soovime seda kaitsta ka mina soovin seda teha, ma soovin hoolitseda selle eest, et naised oleksid meestega samas seisus, äh, kui asi puudutab emadust ja võrdselt äh, osalemist tööturul. Äh, isaduspuhkus või vanemapuhkus tähendab seda, et mehed ja naised on võrdsed tööturul. näiteks kui noor ema läheb tööintervjuule Äh, kui ta taotleb töökohta ja ta käest küsitakse, kas ta on vallaline või abielus või kas tal on plaanis äh, peatselt laps sünnitada, siis äh, sama vanalt noorelt mehelt tööintervjuul selliseid küsimusi ei küsita, sellepärast et tööandja teab, et et mees et ei lähe töölt ära vanemapuhkusele nii et, et ma arvan, et me suudame siiski vanemapuhkuse osas mingit äh, edu saavutada ja selle, sellest oleks ähm, äh, kasu, see aitaks äh, töö- ja pereelu ühitada. see tähendaks seda, et emad ja isad saavad mõlemad lapse esimestel elupäevadel juba äh, Äh, tema eest hoolitseda, see, mõlemad vastutaksid lapse kasvatamise eest. töö- ja pereelu ühitamine ei ole midagi sellist, millega peavad tegelema ainult naised, see puudutab mõningaid, mõlemaid sugusid. Äh, lapse esimestel elupäevadel äh, peab ema tõesti suutma seda töökoormat jagada Äh, oma abikaasaga, inimesega, kellega ta on otsustanud jagada ühist tulevikku ja on oluline, et me selles valdkonnas edusamme saavutame. me peame hoolitsema selle eest, et see direktiiv tõesti sisaldaks ka äh, isapuhkust, kui me ei taha öelda, et see puhkus peaks olema kohustuslik, miks siis mitte lihtsalt öelda tasuline puhkus? Hispaanias, riigis, kust mina pärit olen, mõned aastad tagasi oli meestel võimalik äh, võtta isapuhkust, aga mitte keegi ei teinud seda ja kui see puhkus muutus tasuliseks, siis äh, kaheksakümmend protsenti noortest isadest kasutasid seda võimalust ja tõesti võtsid isapuhkust, tasulist isapuhkust, nii et, et ma arvan, et on oluline seda silmas pidada ja mis puudutab rinnaga toitmist, siis ma arvan, et kui me oleme avatud, kui me oleme muutustele valmis, siis on kõik võimalik. me võime asju arutada, me võime äh, siia dokumenti lülitada need asjad, mille osas meil on üksmeel ja rinnaga toitmise osas on siin ju veel üks võimalus. näiteks äh, võiks öelda, et rinnaga toitmine üks tund päevas ja nende naiste jaoks, kes ei saa lapsi rinnaga toita, oleks see ühetunnine periood äh, siis ähm, ka olemas, vähemalt Hispaanias meil niimoodi on ja näiteks kui inimesel siis emaduspuhkus lõpeb, siis ta saab veel äh, ühe tunni lisaks iga, iga päeva kohta, mis ta rinnaga toidab ja niimoodi, kui need tunnid kõik kokku liita, siis inimene saaks puhkust juurde nii et, et äh, võib-olla võiks äh, niimoodi läheneda ka rinnaga toitmise küsimusele ja ega mul rohkem midagi eriti öelda ei ole ja ma tahaksin lihtsalt kolleege üles kutsuda üles näitama mõistmist. mina saan erinevatest seisukohtadest, mis siin komisjonis on, aru, siin on ju jutt kahekümne neljast nädalast, kaheksateistkümnest, kahekümnest, kahest nädalast isale, neljast nädalast emale ja nõnda edasi äh, me arutame väga paljusid asju, me võime nende osas kokkuleppele saa-, jõuda, aga oluline on ema tervise seisukohalt ka see, et inimene, kellega ta on otsustanud tulevikku jagada, kellega ta on otsustanud pere luua, see isa peaks olema ka lapse hoolitsemises osaline esimesest päevast peale. tänan, proua Garcia Overes ja järgmisena proua Oviir, palun. Eh, <clears throat> tänan, proua eesistuja mind hämmastasid mõned sõnavõtud ja ma tahaks meelde tuletada kas või iseendale et me elame 21 sajandis. loomulikult me peame säilitama saavutatut kuid ei tohi unustada et vastu võetud direktiiv on väga vana. me oleme lausa kohustatud seda siin edasi arendama ja seda enam et me tänased otsustused teeme perspektiivis ja mitte ühe kahe aasta perspektiivis vaid kindlasti tunduvalt pikemalt käsitletud kolm puhkuse teemat on tegelikult ühe teema aines see on hiljuti sünnitanud emade kaitse. ma toetan ja arutasime seda ka oma fraktsioonis isapuhkuse ideoloogiat. see ei ole ainult mehele puhkuse andmine see on ema tervise kaitsmine perele vajalikul hetkel ehk siis väikelapse kodus olemisel võib-olla peaksime arutama eh, isa õigust puhkusele millise aja vältel. me toetasime oma aruteludes õigust kuid kui isa oma õigust rakendab siis riigipoolset kohustust see ka tasustada. Eh, on kõlanud erinevaid arvamusi kas see kahenädalane puhkus peaks olema kohe peale lapse sündi või võiks perekond ise otsustada millal eh, rasedus-sünnituspuhkuse ajal see välja võtta. teinekord ema tervis halveneb mitte esimesel kahel nädalal vaid koormus sest peres võib ka teisi lapsi olla suurenedes eh, väsimus eh, rinnapiimakadu ja nii edasi on vaja võtta see puhkus mõnel muul ajal. me peaksime seda arutama kuid igal juhul isa õigust ja riigi kohustust siis see ka tasustada mina ja, ja minu fraktsioon eh, toetab see on naiste üks tervishoiuprobleem. samas on ta ka soolise võrdõiguslikkuse ja õigluse probleem. Eh, lähenemine kus me seda eirame ja tahame lükata mõne teise direktiivi kanda venitab aega eh, raskendab õigustest arusaamist sest eh, käsitledes seda perioodi peame nüüd välja võtma peaksime välja võtma erinevad direktiivid kas see on mõistlik üheainese küsimused peaksid olema koondatud eh, ühte dokumenti eh, see oleks lühidalt kõik mis ma öelda tahtsin tänan, proua Oviir ja nüüd annan sõna raportöörile tööhõivekomisjonist proua Blumile ja siis proua Kosta Tomson-Saborska. aga nüüd siis tööhõivekomisjoni raportööri seisukoht, palun. aitäh, kallid kolleegid, tere hommikust kõigile mina olen arvamuse koostaja tööhõivekomisjonist äh, selle direktiivi osas. kõigepealt tahaksin ma tänada äh, proua Estrelat äh, väga tiheda koostöö eest. meie tööalased suhted selle raporti osas on olnud väga head. samuti tahaksin öelda, et tõepoolest täna on esimene septem-, detsember, päev, mil Lissaboni leping jõustub, samas on täna ka minu kodumaal Rumeenias rahvuspüha ja ma arvan, et mitte üksnes Rumeenia naised, vaid kõik Euroopa naised väärivad paremat tulevikku eriti uutes liikmesriikides. meil on peaaegu kakskümmend aastat kestnud reformid, mis on tihti olnud üsna valulikud, seega oleks ülim aeg, et me nüüd äh, näeksime tõelisi reforme ka selles vallas, mis puudutavad naiste elukvaliteeti. ma loodan, et võrdse kohtlemise põhimõte ja võrdsete võimaluste põhimõte meestele ja naistele äh, saab tegelikkuseks. esimene detsember kaks tuhat üheksa äh, annab Euroopa Parlamendile suuremad volitused, aga ma usun, et õigused, mis meestel ja naistel Euroopas on, äh, peaksid samuti ka tegelikkuses võrdseteks muutuma seetõttu toetan ma täielikult seda raportit, mille meile on esitanud proua Estrela. ma jagan tema nägemust ning ma äh, olen seda toetanud ka aruteludes, mis meil on olnud tööhõivekomisjonis. ma kuulasin väga hoolikalt seda, mida kõik kolleegid ütlesid tänase arutelu käigus loomulikult äh, on äh, vaatenurgad erinevad, seisukohad on erinevad. ma usun, et kõik parlamendisaadikud peaksid suutma üles näidata paindlikkust. peaksid äh, suutma võtta teatud poliitilised kohustused, kui me räägime Euroopa kodanike elukvaliteeti. minu arvates ei ole see raport mingi ostunimekiri tegemist on väga realistliku dokumendiga. me kõik omame õigust teha muudatusettepanekuid vastavalt oma poliitilistele seisukohtadele. tööhõivekomisjon äh, püüab eelkõige parandada äh, turvalisust, äh, naiste turvalisust tööl ning siia Äh, alla käivad siis nii need naised, kes on rasedad või naised, kes on sünnitanud äh, ning äh, tulevad tööturule tagasi. samas me oleme ka väga mures meeste ja naiste võrdse kohtlemise pärast, sellepärast et see direktiiv tugineb ka artiklile sada nelikümmend üks ning lähtudes sellest artiklist usun ma, et isapuhkus peaks olema sellesse direktiivi lülitatud, kui meil tõesti on piisavalt poliitilist tahet selleks. on ülim aeg, et me äh, tõesti asju ka tegelikkuses paremuse poole muudaksime, meil on tõesti vaja progressiivsemat raportit. ma mõistad, mõistan, et te arutasite siin seda kohustuslikku perioodi, peab see olema kuus nädalat pärast sünnitust. tahaksin teile siin meelde tuletada, et möödunud nädalal võttis parlament vastu resolutsiooni, mis puudutas rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonide toetamist ja üks nendest konventsioonidest, konventsioon sada kaheksakümmend kolm, käsitleb äh, seda, et emapuhkus tuleb võtta kuue nädala jooksul pärast sünnitust. niisiis ma usun, et me saame ka sellist lähenemist toetada, seda kuue nädala põhimõtet kuus nädalat pärast sünnitust ning äh, mis puudutab äh, emaduspuhkust ja selle puhkuse tasustamist, siis tööhõivekomisjon on äh, üldisel arvamusel, et tuleks toetada siis täielikku tasustamist kogu emapuhkuse jooksul, loomulikult on erinevaid seisukohti, mis puudutavad selle perioodi pikkust. mina isiklikult leian, et see võiks olla kakskümmend nädalat. mis puudutab äh, isapuhkust, siis äh, selle sisseviimine on üks meie eesmärke ma usun, et kui me suudame selle siia raportisse sisse panna, siis oleks see raport edumeelsem ning naiste kaitse ning meeste ja naiste võrdle kohtlemine saaksid tõesti tegelikkuseks seda siis ka tööturu aspektist vaadatuna. kui me peame emapuhkust naise õiguseks, kui me kõneleme vajadusest, et meestel ja naistel peavad olema võrdsed võimalused ja võrdsed õigused, siis ma usun, et ka isaduspuhkus tuleks sellesse direktiivi lülitada, seda äh, eriti sellepärast, et lapsel on õigus äh, sobivale hooli, hoolele ja seda ei tohi tähelepanuta jätta jällegi ma tahaksin veel kord öelda, et ma toetan seda seisukohta, mille on võtnud meie raportöör proua Estrela. ma loodan, et see raport on tõesti edumeelne ja ma loodan, et parlament tõesti äh, aitab selles valdkonnas äh, midagi muuta ja veel üks asi, mida ma tahtsin lisada, ma tahtsin teile teatada, et äh, arvamust äh, tööhõivekomisjonis hääletatakse kahekümne seitsmendal jaanuaril. aitäh! tänan, proua Blum ja meie järgmine kõneleja on proua Kosta ja siis proua Tomson. proua Kosta, palun. aitäh, esinaine ma arvan, et me peaksime kõigepealt äh, alustuseks tunnistama ühte asja. see raport ei käsitle üksnes pere- ja tööelu ühitamist, emaduspuhkust, isaduspuhkust, vaid äh, filosoofilisemas aspektis äh, tähendab see üleüldse meie elu tasakaalustamist. ma arvan, et me peame Äh, säilitama selle, mis on spetsiifiliselt omane ema, emaduspuhkusele. aga äh, seadusandjatena peame me üritama äh, suurendada võrdset vastutust, võrdseid kohustusi meeste ja naiste vahel, kui me räägime emadusest ja isadusest. selles raportis võib-olla tõesti me võib-olla äh, mõne asja lisamise äh, puhul saaksime seda teksti paremaks muuta, aga see võib-olla ei olegi kõige olulisem. Äh, proua Estrela ütles, et kõige olulisem on see, et me tõhustame seda õiguslikku alust, mis puudutab komisjoni ettepanekut. me üritame ja ma loodan, et Hispaania eesistujamaana aitab meil selle meil seda ülesannet ellu viia. nimelt me üritame siis äh, tagada, et äh, direktiivi sisu laieneks, et äh, me läheksime kaugemale emapuhkusest ja kaasaksime siia ka isapuhkuse ja vanemapuhkuse meil on olemas juba kaks väga olulist direktiiv, üheksakümne teise aasta ja üheksakümne kuuenda aasta direktiiv ja me peaksime eh, siin silmas pidama kahte asja. Äh, see, mida me siin teeme, ei ole mitte mingil suhu, juhul vastutustundetu. aga minu arvates me peaksime kahes asjas olema ettevaatlikult. kõigepealt äh, äh, kohustuslikkuse aspekt. olgem siin ettevaatlikud. siin on ajaloolised põhjused. see aru arutelu kohustuslikkuse üle äh, algas sellest, et taheti kaitsta teatud põhiõigusi, näiteks ema tervist, äh, nii enne kui pärast sünnitust. taheti kaitsta lapse ka tervist, ärgem seda ka unustagem. Äh, taheti kaitsta ema siis, kui ema on haavatav, kui ta on tööturul ohus, kui ta võidakse koondada, vallandada, ära kasutada. praeguse kriisi tingimustes on see veelgi olulisem. me ei tohiks äh, äh, taganeda selle kohustuslikkuse küsimuses. ema on tööturul kait-, kaitsetu sellel hetkel ent kõrvuti ema õigustega ja ma tahan öelda, et ema kindlasti tuleb kaitsta. teda tuleb kaitsta äh, sotsiaalse haavatavuse eest, teda tuleb kasutada äh, äh, ärakasutamise, ekspluateerimise eest tema jaoks küllaltki keerulisel eluperioodil, kõige sellega kõrvuti peaks olema ka õigus ja võib-olla siin ma olengi kolleegidest erineval seisukohal, mitte kohustus, vaid õigus isa, isadel Äh, samuti äh, puhkusele. Äh, siin praegu käib jutt kahekümnest nädalast. me peame hoolitsema selle eest, et isadel on tasuline õigus puhkust võtta, vähemalt Itaalias me oleme sellele väga palju tähelepanu pööranud, kui isad saavad tasulist puhkust, siis nad hakkavad seda võtma, kui ei, siis tavaliselt võtab ema puhkust, sest ema teenib niikuinii vähem kui isa isadel peaks olema õigus tasulisele puhkusele, jällegi võib-olla mõned kolleegid on teisel arvamusel, aga ma leidsin, et ma pean oma arvamuse välja ütlema, sest võib-olla niimoodi me jõuame ka ühistele seisukohtadele. veel mõned olulised asjad, mis puudutavad adoptiivvanemaid, näiteks äh, adoptid lapse adopteerimine peaks olema võrdsustatud sünnitamisega, näiteks Itaalias meil see nii on ja ma ei usu, et me oleme Itaalias midagi väga erakorralist toime pannud. kõik taandub ikkagi emaduse ja isaduse kaitsmisele. teiseks, lähimuspõhimõte, mulle tundub, et siin on Estrela raportis, sellel on Estrela raportis piisavalt tähelepanu juhitud kutsutakse eh, liikmesriike Äh, ühte, teist ja kolmandat äh, tegema, nii et, et äh, on arusaamine, et liikmesriikidel on kohustus teatud olukordades oma rolli mängida ja võib-olla olukord on isegi selles, et see direktiiv on mõningatel juhtudel liikmesriikide seadustest maha jäänud tulles selle juurde, mida ütles proua Lulling, tema soovib, et kõik need erinevad elemendid oleksid lahus. minu arvates on parlamendil praegu suurepärane võimalus just nimelt samm edasi astuda. me tõenäoliselt peame komisjonilt ja nõukogult äh, paluma, et nad mõtleksid, läheneksid asjale terviklikumalt ei ole vaja hakata asju eraldama, me peame kaitsma ema äh, kohustust jagama isaga ja meil peaks olema selline vanemliku vastutuse kontseptsioon. enamikes liikmesriikides on ju selline lähenemine terviklikum ja see ei ole mingit suurt segadust põhjustanud niisiis, minu arvates on oluline, et me asju ühendaksime selleks, et meil oleks tõeliselt poliitiline lähenemine äh, emaduse ja isaduse kaitsmisele ja et meil oleks tõesti selline perepõhine lähenemine. ma arvan, et me suudame siin äh, ühise seisukoha leida. Äh, äh, ja kui me siin edu saavutame, siis see on parem kõigile, nii emadele, isadele kui ka lastele. esimene detsember on väga oluline päev. ma arvan, et me suudame seda raportit muuta, mitte seda tagasi lükata, sest ma arvan, et naised kogu Euroopas, vaatamata nende poliitilistele veendumustele, pööravad väga tihedat tähelepanu selle tä,, sellele, mis me siin teeme. möödunud direktiiv, viimane direktiiv võeti vastu tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, nii et, et see oli juba üsna ammu. nüüd proua Tomson, palun. suur aitäh ma sooviksin tänada raportööri, ta on tõesti olnud väga kannatlik selle raporti koostamisel ja minu arvates on see väga positiivne märk. ja väga hea on ka see, et ta seisab isade õiguste eest, tegemist on põhimõttelise küsimusega, isadel peab olema õigus puhkusele eile komisjonis, kui meil oli siin Euroopa Komisjoni esindaja, kes tutvustas oma seisukohti sugudevahelise palgaerinevuse osas ja nende erineva positsiooni osas tööturul, siis äh, palgaerinevused naiste ja meeste vahel tööturul just äh, muutuvadki tõsiseks või eriti suureks siis, kui naised äh, sünnitavad, mehed töötavad rohkem, naised töötavad vähem ning naised saavad halvemad töökohad kui me soovime kvaliteetset tööturgu, siis meil on vaja ka kvaliteetset perekonda, need kaks asja on omavahel seotud. see on esimene samm. samuti on äh, huvitav, et kui ma kõnelen näiteks äh, noortekonnast ja räägin nendega näiteks võrdsuse teemadel, siis nad ütlevad, et me sooviksime toetada naiste võrdsust aga teil ei peaks olema monopoli lastele, aga meie soovime osaleda laste kasvatamisel, nende eest hoolitsemisel ja meil peaks olema õigus isapuhkusele. see on midagi sellist, kus meil äh, on ühised huvid noorte meestega me ei peaks direktiivi aluseks võtma kõige madalamat ühisnimetajat. meil on terve rida liikmesriike, kus juba on äh, sisse viidud kahenädalane isapuhkus, äh, kas siis pärast sündi või kunagi hiljem ja ma tean näiteks, et Taanis ja, ja minu enda kogemus, äh, kui ma lapse sünnitasin, oli väga hea, et esimesel kahel nädalal oli ka isa kodus ja need naised, kellel juba on lapsi, ütlevad, et kui nad sünnitusmajast tagasi tulevad, on väga hea, et isa on kaks nädalat kodus ja aitab vanema lapse eest hoolitseda niisiis äh, laste saamine on siiski pere ühine ettevõtmine, see ei ole ema ülesanne. ja äh, isapuhkuse kaudu isa saab samuti kaasa aidata lapse eest hoolitsemisele. ma ei leia, et me peaksime siin hakkama vastu võtma äh, seadusi, mis äh, nõrgendavad äh, neid seadusi, mis juba liikmesriikides on vastu võetud, me peaksime latti kõrgemale tõstma, näiteks Hispaanias on isapuhkus neli nädalat ja nagu äh, äh, proua Costa ütles, jah, meil on siin erinevad kultuurid, aga siin direktiivis on lihtsalt võimalus võtta kaks nädalat, teid ei panda vangi, kui te seda kahte nädalat välja ei võta aitäh! proua Tomson ja nüüd härra Smanski, palun. aitäh! tegemist on väga huvitava aruteluga, aga e, ma olen pisut hämmingus või isegi pisut kurb selle üle, mida ma siin kuulnud olen. minu arvates oleks kahetsusväärne, kui äh, enamus selle dokumendi lihtsalt läbi surub ja tegemist on väga olulise teemaga ja meie komisjon peaks üritama siin saavutada kompromissi, mis on vastuvõetav kõigile. Äh, kriitilised hääled, mis siin on kõlanud, äh, minu meelest ei ole otseselt olnud vanemapuhkuse või isapuhkuse vastu, vaid ähm, pigem selle vastu, äh, kas äh, selle raporti läbi me tugevdame või nõrgendame seda puhkust, valitseva, äh, valitsevad erinevad seisukohad. mulle on jäänud mulje, et selle arutelu pooled on kahtlustavad üksteise suhtes, üks pool näeb Äh, siin katset traditsioonilist peret ja emapuhkuse mudelit hävitada, teine pool jällegi äh, äh, näeb nende püüdluste õõnestamist, minul endal on viis last ja seega mul on üsna palju kogemusi, ma leian, et isa peaks toetama ema. aga, aga me ei suuda mitte kunagi emasid asendada. Äh, sa võid last vannitada, sa võid temaga jalutada, aga rinnaga toita ma veel ei suuda ja ilmselt ei suuda ma äh, kunagi teha kõike seda, mida ema teeb. Te näete, kui õnnelikud on lapsed, kui ema nad sülle võtab. Neil on hea meel ka, kui nad mind näevad, aga nad on palju rõõmsamad, kui ema nad sülle võtab nii et, et mulle tundub, et need äh, paljud kolleegid, kes siin täna sõna on võtnud, äh, on äh, olulise tähelepanuta jätnud ja võib-olla tõesti Rootsis nähakse asju natuke teistmoodi kui teistes riikides. kui teil ei oleks seda kohustuslikku puhkust, siis mõne, mõnedes riikides, kus tööturul on olukord keeruline Äh, oleksid naised need, kes kannataksid selle kohustusliku isapuhkuse läbi. Äh, sellepärast, et tööandjad tõesti küsivad naiste, naistelt, äh, millised on nende plaanid laste osas. see ei ole küll lubatav, aga see juhtub. aga kui meil ostuslik puhkus, siis tekib võimalus, et tööandjad hakkavad seda kuritarvitama naised äh, tihtipeale on võib-olla siis sunnitud sellest puhkusest loob, loobuma, kui äh, tööturul on olukord keeruline, ma pean siin silmas eriti neid riike, mis Euroopa Liiduga liitusid hiljuti. samuti tuleb küsimusele vaadata mitte ainult tööandja, töövõtja, ema-isa aspektist, vaid ka lapse aspektist kui vaadata Maailma Tervishoiuorganisatsiooni raportit, siis seal öeldakse, et emapuhkus on lapse huvides, ärgem seda unustagem. ärgem olgem ka naiivsed, ärgem petkem endid, et tegu on ainult rahas. tööandjad loomulikult alati on millegi vastu, mis neile maksab nad peavad loobuma oma tööandja ajast. meie siin Euroopas, nii komisjonis kui ka parlamendis peaksime äh, kõnelema väga kindlal häälel, me peaksime ütlema seda, et tööandjad lihtsalt peavad oma tegevuse ümber korraldama, nad peavad selle raha leidma. ka liikmesriigid peavad meid selles ettevõtmises toetama ja liikmesriigid on äh, süsteemid erinevad ma ei tahaks raportit kritiseerida, aga ma leian, et äh, nüüd oleks aeg mõelda sellele, äh, kas on praegu vaja raporti formaadi üle arutada. raporti pealkiri ütleb ju juba kõik, et kas me ei peaks siis lisama siia pealkirja ja teised olukorrad Äh, sest et äh, võib-olla siis tekib tõeline kaos ja ma tänaksin veel kord selle võimaluse üle sellel teemal sõna võtta ja ma tõesti tahaksin küsida, et kas on väga hea mõte see raport lihtsalt läbi suruda või, või me peaksime siin komisjonis ikkagi püüdma leida kompromissi? ma arvan, et isaduspuhkus ei tee meid tingimata naerualusteks, aga see võib põhjustada segadust, nii et, et mõelgem selle üle väga tõsiselt. tänan, ma tahtsin ainult öelda, et meil hakkab aeg otsa saama, sest proua Estrolla peab lahkuma kell üksteist. ma ise soovisin ka sõna sekka öelda, kuid olen oma nime maha tõmmanud, et aega jätkuks proua Zaborska ja siis komisjon ja siis uuesti proua Estrella, enne kui me kahjuks lõpetama peame, palun. suur tänu, ma teen lühidalt. tahtsin omalt poolt vaid veel öelda, selleks et ei oleks mingit vääritimõistmist. rahvapartei toetab isapuhkust, me toetame vanemapuhkust ja me tahame, et isad hoolitseksid ka laste eest. ja kui te vaatate minu raportit, siis te näete, et mm, seal on räägitud ka sellest, et äh, isad hoolitsevad laste eest. aga siin me tahame vältida ühte asja. direktiiv keskendub emade tervisele. me ei taha et äh, siin oleksid samas kohas mainitud kõik kolm puhkusetüüpi, on, siin on erinevaid alternatiive, me võime aruteludega edasi minna, aga peaksime siiski kinni pidama sellest, mis on öeldud direktiivi pealkirjas teise võimalusena ära oodata kõik komisjoni dokumendid, enne kui me aruteludega edasi läheme, või siis me võime esitada komisjonile küsimuse ja palve eh, koostada dokument, eh, kus oleks kõik kolm puhkust ühes kohas mainitud. aitäh, proua Sõborska, edasi komisjoni esindaja proua Olson. Thank you very much, Mrs Chair uh,. I will be very brief. aitäh. ma teen lühidalt ja tahaksin kõigepealt tänada proua Estrellat Äh, tehtud töö eest ja kõiki täna sõna võtnud äh, komisjoni liikmeid kommentaaride eest. see arutelu oli tõesti väga huvitav ja see iseenesest näitab, kui keerukas ja tähtis see teema on, selles on väga palju erinevaid elemente, mainiti erinevaid puhkusetüüpe, meil on äh, lastehoid, on olemas demograafilised küsimused, kõik need Äh, kombineeruvad ja nagu mainitud, komisjon äh, tegeleb mitmete erinevate teemadega ja osasid tutvustati ka eile. minu ja minu kolleegi roll, Petra Scotti roll täna on püüda selgitada mõningaid tehnilisi küsimusi. nagu te teate, praegu on selline vaheperiood, uus komisjon peaks äh, varsti ametisse astuma ja lõpliku otsuse teeb uus komisjoni koosseis selle raporti kohta. aga loomulikult volinik Spiidla ja volinike kolleegium on mitmetes küsimustes juba oma otsused ka teinud. ma ei hakka neid üle kordama, need otsused on kõikidele kättesaadavad. selgituseks siis tööhõive ja võrdsete võimaluste nõukogu kohtus eile ja äh, tõesti nõustus vanemapuhkuse direktiiviga, nii et meil on olemas poliitiline kokkulepe vanemapuhkuse direktiivi osas. see annab äh, igale vanemale õiguse neljakuulseks puhkuseks, äh, tasustamise kohta ei ole midagi öeldud, uudsus on see, et on üks kuu, mis ei ole ülekantav ja kui no vaata, siis see tähendab, et kui isa ei võta ühte kuud puhkust, siis see on kadunud. ja põhimõtteliselt on eesmärk motiveerida isasid samamoodi, nagu see, mida teie täna siin rääkisite. teiseks, nõukogu jõudis poliitilisele kokkuleppele ka füüsilisest äh, isikust ettevõtjate abikaasta osas. ja see tähendab, et äh, teine, teise lugemise menetlus teiega võib Hispaania eesistumise ajal sel teemal alata. isapuhkus. praegu mingeid läbirääkimisi selles küsimuses ei toimu. komisjon on selgelt öelnud, et tegemist on olulise valdkonnaga ja äh, pärast eilset kokkulepet vanemapuhkuse osas viime läbi majandusliku analüüsi, koostame mõjuhinnangu selles küsimuses ja lõppkokkuvõttes loomulikult sõltub asi järgmise kolleegiumi poliitilisest otsusest. nii et hetkel mingit otsust ei ole lähikuudel vähemalt tulemas. emapuhkuse komisjon tegi otse mais, aga ma tooksin praegu välja mõned küsimused. see raport tugevdab paindlikkust selles osas, mis puudutab ema õigust kasutada vanemapuhkust nii et liikmesriigid, kus vanema puhkus on üsna suur, võivad äh, arvestada sellega ka emapuhkuse korral. see on positiivne lisandus nõukogus on küll olnud mõningaid äh, kõhklusi, aga põhimõtteliselt on võimalus nõukogus tulevikus äh, konsensusele jõuda. tegemist on direktiiviga, mis on raamdirektiivi raames ja see lisab oma teatud tehnilised üksikasjad näiteks äh, kodus töötajate küsimus, see on tehniline küsimus, mille peab lahendama raamdirektiivis, mitte spetsiifilises direktiivis, aga ma olen valmis individuaalselt samuti vastama sellistele tehnilisematele teema, küsimustele. suur tänu ja nüüd proua Estrella, palun suur tänu, proua esimees. kõigepealt tahaksin tänada kolleege selle põneva ja tulise arutelu eest. tänaksin kõiki, kes rääkisid, sealhulgas ka komisjoni esindajad, kes on andnud meile väärtuslikku eh, informatsiooni. ma eh, pean olema väga eh, kokku kokkuvõtlik, sest nagu teate, tuleb mul Lissaboni minna ja ega lennuk ei oota. aga laias laastus eh, nüüd eh, kahjuks proua Lullingit ennast siin ei ole, mina, ma ei saa talle vastata, aga ma sooviksin veel kord rõhutada, et võtan oma tööd väga tõsiselt ja võtan väga tõsiselt ka selle komisjoni tööd. kui on teisi inimesi, kes seda tõsiselt ei võta või meie tööd ei võta tõsiselt, siis on see nende probleem. aga me peame ajaga kaasas käima, me ei saa jääda ehm, ühte ja samasse aega kuuekümne kuuendasse aastasse Äh, olgem selged, ma ei räägi mitte, mitte vanemapuhkusest, vaid ma räägin emapuhkusest ja isapuhkusest. ma tean, et tõlkes mõnedes keeltes võib olla tekkinud mõningaid probleeme, aga siinkohal tahaksin teha selgeks selle, et on olemas vanemapuhkuse direktiiv, seda hakatakse arutama sotsiaalpartneritega ja see ei tule üldse parlamendist läbi ja siis on olemas emapuhkuse direktiiv, see on see, mida me praegu läbi vaatame ja mis minu arvates ja ka paljude fraktsioonide võimalik, et välja arvatud Rahvapartei fraktsiooni arvates? Ehm, eh, on oluline ja ma rääkisin siis ka isapuhkusest, need on nüüd lisaõigused. ja muidugi on perioode, kus mees naist asendada ei saa. kuus esimest eh, elunädalat, mis on naise taastumise seisukoha pealt äh, äh, olulised, aga muidu saab ju jagada vastutust isa ja ema vahel. ärgem unustagem ka lapse perspektiivi lapsel on õigus näha mõlemat vanemat ja tunda mõlema vanema toetust ja see ähm, määrava tähtsusega periood, kus äh, inimesed on otsustanud äh, siis koos äh, elu edasi viia, on väga tähtis. seitsmeteistkümnes liikmesriigis on ka sätestatud mingi isaduspuhkuse võimalus ja teiste sõnadega me räägime asjast, mis paljudes liikmesriikides juba kehtib. ja teiste sõnadega oleks see lihtsalt julgustuseks teistele liikmesriikidele, et isaduspuhkus viidaks sisse ka nende seadusandlusesse, nii et püüdkem siinkohal leida parimad võimalused, nagu ma alguseski rõhutasin, ja püüdkem teha tõsiselt tööd Äh, lähtumata mingisugustest eelarvamustest. ja sõnad ei saa muidugi olla neutraalsed ja nende tähendus võib varieeruda riigist riiki. ja kõik need sõnad, äh, mis tähistavad siis kohustuslikkust äh, isapuhkuse osas, ähm, see on nagu liberaalide seisukoht ja on selge, et see on küllaltki kaalukas termin. aga ähm, sellepärast võeti see ka maha, aga EPP ei olnud eh, sellega nõus, et eh, tekst selline võiks välja näha. sest siin selle arutelu käigus me kuuleme erinevaid argumente, aga see pole see, et me ei nõustu ühe või teisega või et äh, meile meeldib üks või, või teine asi või ei meeldi. ma loomulikult tahan Rahvaparteiga koostööd teha, sest Rahvapartei on määrav jõud Euroopa Parlamendis. aga ma tahtsin teada, mis on teie sisulised ähm, siis äh, vastulaused minu raportile. muidugi meil saab olema uus volinik, mm, ka nõukogu eesistuja vahetub ja me teeme koostööd, et jõuda mingi lahenduseni, mis vastaks meie kodanike ootustele. ja lõpetuseks tahaksin tänada tööhõivekomisjoni raportööri ja tahaksin ka öelda, et me tegime lähedast koostööd ja meil õnnestus arvatavasti kaks seisukohta kokku viia. vabandan, ma pean nüüd tõepoolest äh, minema, sellepärast et äh, pean minema äh, Lissaboni, sest Lissaboni lepe jõustub. tänan väga, proua Estrella. meil on olnud vägagi sisukas arutelu, mis näitab seda, kui olulise küsimusega on tegemist. kaks inimest soovib ka kommenteerida, ma saan aru, et proua Estrella peab lahkuma, aga on võimalik, et me jätkame ja et kuulame ära nende inimeste seisukohad, kes ei ole varem sõna saanud. härra Romeva soovis enne sõna ja proua Bauer. juhul, kui teil on lühikesi kommentaare siis äh, praegu saaksite need esitada, aga proua Estrella lahkub. kuid enne, kui ta seda teeb, siis tahaksin nimetada, et viieteistkümnenda detsembrini saab esitada muudatusettepanekuid kuni kella kaheteistkümneni ja kahekümne kolmandal veebruaril hääletame seda oma komisjonis ja täiskogul märtsis veel kord tänan, proua Estrella. ja küsiksin, kas härra Romeval on midagi lisada? ainult väga lühidalt tahtsin lihtsalt toetada seda, mida raportöör on öelnud. vabandan, et saabusin hiljem, lihtsalt tahtsin proua Estrella poolt välja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 et me arutasime siin seda kohustuslikku isaduspuhkust, kuid kuueteistkümnes punktis on see endiselt olemas. tähendab, kuueteistkümnes riigis on see olemas, aga paljudes riikides seda ei ole, ma ei tea, kas siin tekstis võib-olla proua Estrella ei ole märganud, et kahes kohas on see erinevalt. ja ei ole sugugi mitte nii, et Rahvapartei oleks isapuhkuse vastu või äh, vanemapuhkuse vastu, me ei soovi dikteerida direktiivi sisu, vaid me tahame, et ettepanek vastaks kaasajale ja et see ettepanek liiguks kaasajastamise suunas ja direktiiv ju iseenesest on tervishoiu ja ohutuse direktiiv. ja mitmed elemendid viitavad sellele, et meie paindlikkus peab olema suurem nii ema, isa kui ka vanemapuhkuse osas. kuid jutt ei käi mitte ainult sellest, millise puh-, millisest puhkusvormist me räägime, pole mõtet äh, uut sõnastust panna vana sõnastuse kõrvale ja sellised sõnad nagu näiteks süvalaienemine, see ei kuulu siia. ja isapuhkuse osas sooline süvalaienemine ei ole siinkohal kasutatav emasid peab kaitsma, kui nad uuesti tagasi tulevad tööturule ja dokumendis on mitmeid väga häid ettepanekuid. kuid dokumendis on ettepanekuid liiga palju ja need ettepanekud on laekunud kõige paremate kavatsustega. kuid nagu ma ütlesin, on see raport üle küllastunud me ei soovinud kritiseerida sotsiaalpartnerite seisukohti isapuhkuse osas. me ei taha sugugi sotsiaalpartnereid kritiseerida, kuid siin on mitmeid ettepanekuid, mis võivad ehm, sisu, dokumendi sisu muuta ebaselgeks. kui ma õigesti tean siis see dokument ei ole ähm, rakendatav see peaks ju olema midagi sellist, mida ka praktikas saaks ellu viia, aga me kõigepealt peame ära ootama selle, kas sotsiaalpartnerid saavad nõustuda isaduspuhkusega. komisjoni tööprogrammis on see ka eriti e, e, eraldi välja toodud. proua Estrella on isaduspuhkuse küsimuse pannud siin ettepaneku sisse, aga me ei saa ju mõjutada läbirääkimisi sotsiaalpartnerite vahel, ehk me ei saa ette joosta siin kõik sõltub sellest meetodist, mida me kasutame, ehk eh, mida peab eh, direktiiv sisaldama ja teine direktiiv sisaldama. me ei saa asjadest ette joosta ega kõike suruda ühe direktiivi ja ühe ettepaneku raamesse. sest äh, siis on raske mõista selle sisu ja seda raske ka rakendada. ma loodan, et proua Estrella assistent veel kohal on ja loodan, et ta saab aru, et me ei ole sugugi vastu kõigile tema ettepanekutele. me lihtsalt tahame Ehm, kinnitus sellele, et see sisu ei oleks nii lai, et seda kasutada ei saaks ja siis eh, tuleb komisjoni ja sotsiaalpartnerite seisukohad ära oodata. Eh, ehm, ma tänan ja kahju tõepoolest, et proua Estrello oli sunnitud ära minema ja ei saanud osaleda ma ise oleksin samuti soovinud veel sekkuda sellesse arutelusse, aga kuna proua Estrella enam siin ei ole, siis lõpetame selle arutelu. ja info muudatusettepanekutena kohta on juba teieni toodud. ma veel kord rõhutaksin, et tegemist on tähtsa küsimusega ning äh, vaatame, milliseid võimalusi siis me saaksime emadele, isadele, lastele tulevikus pakkuda. ja nüüd meie järgmine punkt tänases päevakorras on äh, siis äh, info ja info selle kohta, kuidas meie komisjoni kümme liiget käisid äh, Madridis ja seal olid nii sekretariaadi kui ka poliitiliste fraktsioonide esindajad. delegatsiooni reisi eesmärk oli peamiselt ette valmistada Hispaania eesistumisperioodi ning hankida ka endale informatsiooni soolise võrdõiguslikkuse küsimusest Hispaanias ning saada parem kontakt Hispaania eesistujariigiga juba äh, eesistumise alguses. me olime Madridis kaks päeva ja kohtusime kõigepealt soolise võrdõiguslikkuse ministriga ma vabandan, aga praegu on natuke äärmakas. ehk teiste sõnadega, me kohtusime proua Fibiana Douga, kes on võrdõiguslikkuse minister ja saime infot selle kohta, milliste asjadega kavatsetakse Hispaania eesistumisperioodil prioriteetsena tegeleda ja need teemad on siis tööhõive ja laste vastu suunatud vägivald. Nende küsimuste osas rõhutas Hispaania, et tuleks luua siis selline üleeuroopaline jälgimiskeskus või infokeskus selles osas. teiseks prioriteetseks valdkonnaks Hispaania eesistumisperil on siis äh, majandus- ja finantsküsimused ja Lissaboni strateegia soolise võrdõiguslikkuse vaatevinklist. ja me rääkisime ka naiste vastu suunatud vägivallast ning sellest, milline seadusandlus selles osas Hispaanias kehtib ja rääkisime ka seaduste rakendamisest Hispaanias. ja tööhõive osas rääkisime emapuhkusest vanemapuhkusest, reproduktiivtervisest, töö ja pereelu ühitamisest. ja lisaks sellele kohtusime ka Euroopa Liidu riigi riigisekretäriga Lopes, härra Lopes Griidoga kes andis meie kohtumisse oma panuse, tema rõhutas eriti majandus- ja finantskriisi küsimustega tegelemist Hispaania eesistumisel, energia küsimusi ja jällegi tööd seoses naiste vast-, naiste vastu suunatud vägivalla vastu võitlemisega. ja meie arutelu jätkus võrde, soolise võrdõiguslikkuse küsimustega majanduse ja tööhõive küsimuste valdkonnas. kohtusime ka Madridi linna esindajaga, samuti Madridi regiooni esindajaga ja, ja reedel me olime seal kaks päeva, reede oli viimane päev ja siis toimusid meil ümarlauavestlused, kus me kohtusime Hispaania kodanike ühenduste esindajatega. seal oli palju kodanike ühenduste esindajaid Hispaaniast ja me kirjeldasime kahte olulist küsimust, mida me eriti tahtsime arutada kodanike ühendustega. üks oli siis ootused seoses, seoses soolise võrdõiguslikkusega ning ootused enne Hispaania eesistumisperioodi algust. Need olid meie arutelu teemad ja lõpetaksin oma infotunni sellega, et tänaksin kõiki, kes täna osalesid aruteludes. see meie visiit oli väga viljakas ja loodan väga, et see toetab meie komisjoni töös ja e, meie töö saab olema edukas Hispaania eesistumisperioodil. see delegatsioonireis läks suurepäraselt, me saime palju teavet, infot, kontakte. aga nüüd annaksin sõna proua Jimenezele, palun. Eh, <clears throat> suur tänu. lihtsalt lühidalt meeldetuletuseks et äh, me tegime Madridis võrdõiguslikkuse ministrile ettepaneku, et Hispaania oma eesistumise ajal võiks eh, tegeleda meetmetega, mis on suunatud koduvägivalla ohvritele. Eh, praegu meil ei ole Euroopa Liidus eh, kaitsevõrgustikku Hispaanias on see olemas, aga kui keegi läheb mõnda teise riiki, siis äh, tal enam sellist kaitset ei ole. ma arvan, et see on äh, päris oluline. oleme arutanud seda ka Rahvaparteiga ja leidnud, et oleks tõesti oluline, et Hispaania eesistuja tegeleks selle teemaga. me tahaksime, et äh, loodaks mm, soolise vägivalla äh, Äh, telefoninumber, kuhu saavad inimesed näiteks pöörduda ja et üldisemalt siis Hispaania eesistuja tegeleks selle teemaga, aitäh. Ehm, suur aitäh ja ma nõustun sellega, et eh, on tõepoolest see tähtis küsimus, mille algat alustas eh, Hispaania eesistujana ja siis eh, see abitelefon, mis võiks töötada kõigis liikmesriikides. kas nüüd on veel küsimusi või arvamusi? ja kui ei ole, siis eh, oleme me tänase päevakorra sellega ammendanud ja minu arvates on meil olnud huvitavad arutelud, mis on ka suure tähendusega, et küsimusi valgustataks erinevatest vaatevinklitest, see on ju eelduseks sellele, et lõpuks langetatud otsused meie olulises tegevusvaldkonnas soolise võrdleõiguse osas saaksid võimalikult head. tänan kõiki kolleege, kes tänasel koosolekul osalesid, tänan ka